Dear ladies and gentlemen, I kindly ask you to kallid daamid ja härrad, palun asuge kohtadele, et alustada õigusasjade komisjoni koosolekuga. ma tahaksin teid kõiki tervitada selle puhul, et teid on siia valitud esmakordselt või taasvalitud paljudest erinevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest väga hea meel on ka meie personali tõlki, tõlke tervitada, meie nõu-, nõunikke, kõiki neid, kes äh, õiguskomisjoni tööd hõlbustavad. ma räägin äh, inglise keeles selleks, et äh, tagada see, et kõik võimalikult üheselt mõistaksid seda, mis hakkab nüüd juhtuma. tegemist on koosolekuga, mida ma lihtsalt praegu juhin, kuna ma olen endise koosseisu, selle komisjoni äh, aseesinaine ja siis ma juhin seda koosolekut nii kaua, kuni äh, me oleme valinud endale uue õiguskomisjoni esimehe. sellega on äh, meie koosolek alanud ja me peame kinni pidama võimalikult täpselt kodukorra eeskirjadest, menetluskäigust. kõigepealt tahaksin liikmetele meenutada, et tänase koosoleku eesmärgiks on komisjoni juhatus paika panna esimees ja neli aseesimeest vastavalt kodukorra eeskirjadele kaks tuhat, kakssada, artikkel kakssada neli. nii et kui kellelgi liikmetest ei ole hääletuskaarti kaasas, siis paluge endale asenduskaarti, palun andke sellest praegu märku, meil on võimalus korraldada, kõrvaldada see mure võimalikult kiiresti, nii et palun andke sellest märku praegu tundub, et äh, seda probleemi meil ei ole. nüüd äh, kõigepealt äh, läheme ase, läheme esimehe valimiste juurde, siis aseesimeeste juurde. ja loeksin ette ka asendusliikmete nimed, kes osalevad hääletuses. härra Angel Jambask, vabandust, kui ma teie nime õigesti ei hääldanud tere tulemast äh, siia hääletusele osalema. ja kõik äh, need äh, muutused, mis on toimunud fraktsioonide koosseisus, nendest peaksin ma enne hääletust teada saama. keegi märku ei anna praegu, seega jõuame siis meie tänase põhiülesande juurde, milleks on esimehe valimine. näeme, et seitse liiget ehk äh, neljandik liikmetest, see kvoorum on saavutatud, sellega võime me edasi minna oma tööga. ja millised äh, on siis äh, kandidaadid esimehe ametikohale? härra Sirka. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. aitäh, proua esinaine hea meel ning au on teid tervitada Rahvapartei nimel, tervitada ka uusi kolleege siin komisjonis ning nagu alati mandaadi alguses loodame, et koostöö saab järgneval viiel aastal olema väga hea. rahvapartei nimel sooviksin esitada kolleegi Tšehhi Vabariigist äh, professor Pale Slovota esimehe kohale. Thank you very much uh,, Mr Svjevka for.... aitäh, härra Svjevka, selle eest, et härra Svobodat meile esitasite äh, kandidaadina. härra Svoboda, kas te olete nõus sellega, et teid on kandidaadiks nimetatud? jah, ma nõustun. Thank you very much uh.... aitäh kas on veel kandidaate üles seada sellele kohale? tundub, et rohkem kedagi ei esitata praegusel hetkel. asume hääletuse juurde, mis siis tähendab seda, et valitakse härra Svoboda esimeheks ta valitakse ametisse ühise heakskiiduga, see on ka kõige kiirem ja kergem viis äh, esimehe valimiseks, et paluksin, et äh, kõik liikmed, kes on nõus sellega, et härra Svoboda saab äh, uueks esimeheks, võivad aplodeerida. aga kõigepealt annaksin sõna härra Kabadale. kõneleja mikrofon pole sisse lülitatud. tahtsin lihtsalt öelda et ma olen sellega nõus, et ühise heakskiiduga me valiksime esimehe uh,. That's very nice to hear that you are for the väga hea, et te pooldate seda menetlust. nii et äh, palun siis kõik aplodeerige, kes soovivad, et härra Svoboda oleks äh, õiguskomisjoni uus esimees. So when seen very carefully, I can say nüüd vaadates hoolega siin saalis ringi, on selge, et härra Soboda teid äh, valiti komisjoni esimehe kohale, soovin teid äh, sel puhul õnnitleda ning äh, soovin teile kõigitist edu teie koosoleku juhatamise perioodiks. palun nüüd tulge siis koosolekut edasi juhtima, et ülejäänud juhatuse liikmed valida ladies and gentlemen. mu daamid ja härrad, kallid kolleegid. aitäh teile teie usalduse eest. ma olen kindel, et veedame koos väga huvitavad ajad. meie diskussioonid saavad olema huvitavad ja saame õppida üksteiselt selle perioodi jooksul. mulle öeldi, et me peaksime selle koosolekuga päris kiiresti edasi liikuma ja seetõttu räägin ka kõigepealt inglise keeles, sellepärast et ma ei taha kasutada ega raisata teie aega eh, selleks, et te peaksite ootama tõlke järgi, kuni tehakse tõlge teistesse keeltesse. kui lubate, siis ma lähen nüüd ka kohe edasi. esimese asepresidendi või selle komisjoni esimese asemehe valimise juurde, usun, et võin kindlalt öelda, et ühe ainsa asendusliikme, ai, teda polegi enam kohal. veerand liikmete veerandi liikmete kvoorum on saavutatud, seitse häält on meil koos, nii et me saame rahulikult hääletada. ning kerkib üles küsimus, milline kandidaat on meil esimese aseesimehe kohale? Uh, sorry. väga vabandan, tahtsin teile öelda lihtsalt järgnevat. varem, enne seda, kui me seda äh, õigusasjade komisjoni töötasime sotsialistide ja demokraatidega ning selles, ähm, selle koosolekul osalesin meie töörühma koordinaatorina, aga ma võtan oma kandidaadituuri tagasi, seetõttu Lydia Geringer võiks saada esimeseks asepresidendiks ja Mati Delvõs oleks esimene asepresident sotsialistide Eh, poolt ja sotsialistide fraktsioon saadab ka siinkohal omapoolsed tervitused. aitäh, proua, selle informatsiooni eest, niisiis ütlen välja, et meil on üks kandidaat esimese aseesimehe kohale õiguskomisjonis, proua Redea Geringer-Tüttenberg, kui ma selle nime nüüd õigesti suutsin välja hääldada. aitäh! suur aitäh teile! ma saan aru, et proua Geringer esitati ainult teie fraktsiooni poolt, jah? hea küll. ja küsimus on selgelt see, kas proua Geringer on nõus oma kandidatuuriga? jah, olen küll. suur aitäh! arvestades seda, et meil on ainult üks kandidaat. arvan, et võime edasi minna ühehäälse heakskiiduga. palun andke sellest märku. tänan. proua Keringer, kas oleksite nii kenad ja tuleksite, võtaksite sinist ette? aitäh teile nüüd läheme edasi teise aseesimehe valimistega. kvoorum on endiselt meil olemas. kes on siis kandidaadid teise aseesimehe kohale? Äh, Monsieur Cavadan. härra Cavadan ja kõneleja võiks mikrofoni kasutada. Yes. Um, I was waiting for some ootasin ühe, et keegi esitaks minu kandidatuuri, nii nagu hääletamine toimub, aga kui kedagi seda pole teinud, siis ma olen sunnitud seda ise tegema väga,, väga-väga vabandan ma ei ütle seda iialgi enam. esimees, ma hea meelega päästan äh, kol- või säästan kolleegi sellest häbist või piinlikkuse hetkest ja tegelikult hea meelega esitan tema kandidatuuri, et ta võiks oma õige koha saab võtta siin struktuuris. suur aitäh, kas on teisi kandidaate? ei, niisiis on meil üks kandidaat teise asimehe kohale eh, Jean-Marie Cavadel selles olukorras. küsin tema käest, kas ta on nõus. see oli küll väga ilmne, et ta on ilmselt nõus selle nimetusega või selle kandidatuuriks. nüüd tunnen ma ennast juba palju lahedamalt pärast seda, kui kolleeg mind avalikult on üles andnud. Uh, so... suur aitäh selle nõukogu, nõusoleku eest, aitäh, kas me saame minna ka siis äh, uh, ühehäälse heakskiidu protseduuriga edasi, aitäh! suur aitäh! ja nüüd paluksin teil samuti võtta, äh, tulla istuda siia. suur aitäh! nüüd saame minna edasi kolmanda aseesimehe valimistega. kas meil on kandidaate? jah, on küll. EPP fraktsiooni nimel on mul väga hea meel, et saan esitama meie kandidatuuri härra Aksel Foss, meie eh, hea sõber ja kolleeg. suur aitäh selle teatamise ees, kas härra Foss on nõus kandidaadiks olema? jah, olen küll. väga tore, aitäh. kas on veel teisi kandidaate kolmanda aseesimehe kohale? paistab, et mitte, läheme siis edasi et hääletame lihtsalt üleüldise heakskiidu meetodil, aitäh! Thank you very much and I would like to suur aitäh ja härra Foss, võtke ka teie palun siin istet. ja lõpuks valime oma neljanda aseesimehe. kas on kandidaate, proua Regner? suur aitäh, härra esimees! nagu ma juba enne ütlesin, tahaksin välja pakkuda neljanda aseesimehe kohale meie kolleegi Mädi Devosteerise neljanda aseesimehe kohale. suur aitäh! kas proua Tervo Steres on nõus sellega? jah, olen küll. ma väga vabandan, et ma nii halvasti teie nime hääldasin. meil on teie nõusolek olemas, kas on mingisuguseid teisi kandidaate neljanda aseesimehe kohale? paistab, et mitte. siis hääletagem. Äh, kui olete poolt, tänan. May I ask you also, I would like to ask you to take a Äh, paluksin teil ka samuti siin istet võtta. Ah. <laughs> Yes, please, there is one oh, left for you. aga üks koht on teile täiesti siin alles jäänud. suur aitäh selle kiire ja sujuva hääletuse eest. minu viimane teade on see, et meie järgmine koosolek toimub kümnendal juulil kell üheksa hommikul. suur aitäh ja koosolek on sellega lõppenud, aitäh!